ja ALDE fraktsioonilt oleme saanud taotluse määrata härra Klints Šveitsi ja Norra delegatsiooni ja Euroopa Liidu Islandi ühisparlamentaarse komiteesse ning EU Euroopa Majanduspiirkonna ühisesse parlamentaarsesse komiteesse. proua Nagdetal delegatsiooni Indiaga, proua Müller delegatsiooni Austraalia ja Uus-Meremaaga, Nadja Hirš Euroopa Liidu Türgi ühisesse parlamentaarsesse komiteesse ja samuti oleme EFTT fraktsioonilt saanud taotluse määrata härra Muteni eh, libe komisjoni Eh, samuti naiste õiguse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ja samuti komisjoni, mis tegeleb sellega, et uurib Euroopa Liidu rahade eh, kasutamist ja rikkumisi selles, samuti võitlust rahapesu ja maksudest kõrvalehiilimise vastu. kas on mingeid tähelepanekuid? ei ole, sellisel juhul need ametisse nimetamised on kinnitatud.